õigusaktid ja et need figureerivad siis ka tänase päeva protokollis ja nüüd lähme siis edasi meie päevakorra juurde. lõplik päevakorra projekt kiideti heaks neljapäeval esimeste konverentsi poolt ja vastavalt kehtivatele sätetele siis saadeti see ka laiali. nüüd me alustame